kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. La relazione è approvata. vastu võetud. Scholzi raport Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine. jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud samuti. järgmiseks Debre raport ettenägemata kulude reservi kasutusele võtmine aastal kaks tuhat neliteist. jällegi nimeline hääletus, resolutsioon tervikuna, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. järgmine Depree raport, paranduseelarve projekt number kolm, kaks tuhat neliteist. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on avatud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine Depree raport, paranduseelarve projekt number neli, kaks tuhat neliteist, ühe, üks hääletus, nimeline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. suuline raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmine Itaalia üleujutused, Kreeka maavärinad, Sloveenia lumetorm, Horvaatia lumetorm ja üleujutused. üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine Depre raport, paranduseelarve projekt number viis, kaks tuhat neliteist. üks hääletus, nimeline hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks äh, äh, äh, härra Depree, paranduseelarve projekt number kuus, üks hääletus, nimeline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Fernandese raport Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmine, üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias. üks hääletus, nimeline hääletus on avatud. La votazione è chiusa. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud. Sul progetto di bilancio rettific- härra Depre, paranduseelarve projekt number seitse, kaks tuhat neliteist, üks hääletus nimeline. hääletus on avatud. la votazione è chiusa hääletus on lõppenud vastu võetud numero otto barra duemilaquattordici härra Debre jällegi parandusjärve projekt number kaheksa hääletus on avatud la votazione hääletus on lõppenud vastu võetud härra Debre, härra Lewandowski, liidu omavahendite süsteem, liikmesriikide osamaksete korrigeerimine. üksnimeline hääletus, hääletus on avatud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud härra Murešani raport Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmine katastroofide tagajärjed kannatada saanud piirkonnad. üksnimeline hääletus meil on vaja kvalifitseeritud häälte enamust kolm ja et seda, et hääletaks kolm viiendikku saadikutest. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. meil on õnnestunud saavutada see kvalifitseeritud häälte enamus, seega see on vastu võetud. Guardia Zabal Rubial raport paindlikkuse instrumendi kasutusele võtmise Küprose struktuurifondide programmide rahastamine, meil on jällegi vaja kvalifitseeritud hääle enamust kolm viiendikku, üks hääletus, nimeline hääletus on avatud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. oleme saavutanud vajaliku enamuse, seega see on vastu võetud. nüüd jätkame uus Euroopa Liidu üldeelarve projekt kaks tuhat viisteist aasta. nõukogu ettepanek eh, peatükk üks, eh, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kak-, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, kolleegid. hääletus on avatud La votazione è... hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. number kolmteist poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli on nimeline hääletus, hääletus on avatud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus pool, see jällegi on tegemist nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist nimeline hääletus. hääletus on avatud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd jätkame Guardia Zabali raportiga Euroopa Liidu kaks tuhat viisteist aasta uus üldeelarve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 tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, pärast lõiget neliteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast teist, viiendat lõiget muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, viisteist pool-, pärast lõiget kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist on tagasi võetud, ehk siis pärast äh, lõiget kümme, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget üksteist, äh, muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. pärast lõiget viisteist muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda, kolleegid la votazione è chiusa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa pärast lõiget kuusteist nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. proua Matias, kas te soovite protseduurilises küsimuses sõna? aitäh, härra juhataja. tahtsin lihtsalt äh, siin ühe asja selgemaks teha vaatasin hääletusnimekirja ja nägin, et muudatusettepanek kolmkümmend, äh, seda peeti sobimatuks ja seda ei hääletata, tahaksin teil küsida, miks äh, see sobimatuks arvati. me hääletame juba muudatuseelarvet aastaks kaks tuhat neliteist ja minu fraktsiooni muudatusettepanek puudutab äh, majandussotsiaalkriisi, eesmärgiks on see, et parlamendisaadikud annaksid seitse protsenti oma äh, palgast solidaarsusmaksuna, sest et selline asi puudutab ka selle koja ametnikke. see on midagi sellist, mis on pandud aasta kaks tuhat neliteist paranduseelarvesse, aga see, siinkohal on seda peetud sobimatuks, tahaksin teada, miks. Onorevole, questo emendamento è stato presentato già più volte in passato e sempre stato see esitati korduvalt ka minevikus ja alati on peetud seda sobimatuks, nagu ka seekord, nii et pärast ka lõiget kaheksateist muudatusettepanek kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks pärast lõiget üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kolm jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. pärast lõiget kakskümmend, kolmkümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli selge, aga kui te tahate kontrollida, siis kontrollime la votazione è chiusa hääletus on lõppenud vastu võetud väga suure enamusega. härra Ahtõi, eelarvekomisjoni esimees. president, lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel selle hääletusele, mis just toimus, sellepärast et äh, eriti suurte piirangutega kontekstis anname Euroopa Liidule eelarve, mida ta vajab. ma tahaksin tänada kõiki, kes andsid panuse äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkuleppele jõudmisele. ma andsin, tahaksin tänada Itaalia eesistujat, ma tahaksin tänada äh, volinik Georgievat, ma tahaksin tänada meie raportööre ja eelarvekomisjoni kolleege ning kõiki kolleege tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi presidenti, sellepärast et tema nimel juhtisin ma lepitusmenetluses meie delegatsiooni see hääletus äh, on kolmel põhjusel väga äh, positiivne. esiteks äh, võlgade tagasimaksmise, äramaksmise kava, mida hakatakse koostama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses mitmeaastase finantsraamistiku raames ning me ootame väga paranduseelarvet, mis annab võimaluse hakata tegutsema investeeringute kavaga ning ja ja eelarvekomisjon jälgib väga seda, et kõik meie kulud annaksid Euroopa Liidule tõelist lisandväärtust ning et nad oleksid konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive pandiks. häid jõule kõigile! aitäh, härra Artui ja loomulikult häid jõule ja head uut aastat ka teile. härra Delavedova, soovite võtta sõna ülemnõukogu nimel? aitäh. Renata ja austatud parlamendiliikmed, asepresident Georgiev, daamid ja härrad, tahaksin lühidalt öelda, et nõukogu võtab suure rahuloluga teadmiseks, et Euroopa Parlament on kinnitanud läbirääkimiste, kolmepoolsete läbirääkimiste tulemused. ja e, nüüd on uus üldeelarve ametlikult vastu võetud ja tahaksin kasutada võimalust, et veel kord tänada komisjoni esimeest härra Tüid ja raportööri äh, äh, proua Holmainet ja härra Debreed ja oli väga konstruktiivne suhtumine kogu eelarvemenetluse käigus, tulemus on positiivne ja sooviksin teile samuti soovida häid jõule ja head uut aastat. aitäh, härra Della Vedova. parlament on vastu võtnud nõukogu seisukoha, mis võeti vastu kaheteistkümnendal detsembril ilma muudatusteta eh, komisjoni üldeelarvele eelarve menetlus äh, aastaks kaks tuhat viisteist on lõpule saanud vastavalt äh, reeglile kolm, üks, neli. seega kuulutan aasta kaks tuhat viisteist eelarve lõplikult vastu võetuks. passiamo alla proposta di risoluzione della commissione per nüüd jätkame transpordi turismikomisjoni resolutsiooniga reeglite tõsine rikkumine transpordiettevõtete puhul eh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te tahate seda kontrollida, see tõesti lükati tagasi, aga hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ma tõesti näen siit neid asju. põhjenduspunkti Ott, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? põhjenduspunkt K, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vabandust, ütleb äh, juhataja, muudatusettepanek neli nõuab nimelist hääletust, nii et hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis pärast põhjenduspunkti L, jälle nimeline hääletus, hääletus on avatud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti M muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda. sest meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud vastu võetud, meil on kvalifitseeritud häälteenamus saavutatud. nüüd eh, keskkonnakomisjoni resolutsioon eh, diiselkütuse ja, eh, ja bensiini kvaliteet. meil on nimeline hääletus, hääletus algas. vaja on kvalifitseeritud häälteenamust. hääletus lõppes. noh, praegusel hetkel meil ei ole eh, eh, kvalifitseeritud häälteenamust, nii et see ei ole vastu võetud. mingem siis edasi Eh, tagasiheitekava seoses kalupüügiga Läänemerel. Eh, härra Sparski soovib sõna. suur tänu. suur tänu, juhataja, see resolutsioon korrigeerib delegeeritud akti see eh, muudab eh, välja püütud kala mõõtu eh, kolmekümne kaheksast kahekümne, kolmekümne viiele. delegeeritud akt ei kaitsenud, ei kaitsenud kalavarusid, sellepärast et nad noh, vastupidi, oli suurte kala, suu, väiksema kala eh, väljapüüdmise poolt ja eh, nüüd me teeme seda vastupidi, sest kui me mm, eh, tahame, et me kaitseme tursavarusid Balti meres, siis me peame hääletama nii. suur tänu selle selgituse eest nüüd me hääletame tervet resolutsiooni, vajab kvalifitseeritud häälte enamust, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. mingem edasi. järgmise rohelise EFA e fraktsiooni e, resolutsiooni poole. E, ma palun hääletada resolutsiooni tervikuna. nimeline hääletus hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd resolutsiooni eelnõu eh, see puudutab Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia uuendamist. see on resolutsiooni ettepanek. Eh, muudatus number üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. E, muudatus neli pärast teist lõiget poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis pärast lõiget kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus pärast lõiget viis e, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Eh, pärast põhjenduspunktid C, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, eh, põhjenduspunkt E, eh, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd terve resolutsioon poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud nüüd me jõuame nüüd viie fraktsiooni eh, resolutsioonini Palestiina omariikluse tunnustamise kohta. You, I... suur tänu, härra president. mina äh, olen pika aega äh, olnud selle poolt, et tunnustataks teist riiki, eh, Somaalimaad. Euroopa, eh, Euroopa Komisjoni saatsin ma juba tükk aega tagasi küsimuse. Eh, see oli oktoobrikuus ja kõnelejad kat-, katkestatakse. lugupeetud parlamendisaadik ütleb e, juhataja, tegemist ei ole päevakorralise protseduurilise küsimusega, nüüd me hakkame hoopis hääletama, hääletagem. E, e, viie fraktsiooni ühine resolutsioon, palun istuge viie fraktsiooni resolutsioon see, mida teie räägite, ei ole protseduuriline küsimus. praegu teie esitasite äh, avalduse ja palun näidake mulle, kus kohas see on meie päevakorras. kolleegid, äh, millisele kodukorra reeglile te praegu viitate, küsib juhataja. ma kuulen teid, mul on üsna eh, hea kuulamine, ei ole vaja karjuda tegemist on äh, olulise küsimusega, ütleb hääl saalist. ma saatsin küsimuse teise äh, islamiriigi kohta, Somaali kohta, saatsin selle komisjonile. kuulake, ütleb kõneleja. komisjon vastas neljandal oktoobril kaks tuhat neliteist ja vastus oli selline. Euroopa Liit Eh, Euroopa Liidul ei ole pädevust eh, tunnustada mingeid riike, aga praegusel hetkel üks liikmesriik on seda tunnustanud ja ma palun teid, eh, palun teid juhatajana see asi praegu päevakorrast maha võtta. ütleb juhataja, me ikkagi hääletame viie fraktsiooni mm, resolutsioon nimeline hääletus. ma arvan, et meil kõikidel on eh, kuulmisega kõik korras ja praegu me hääletame eh, resolutsiooni. nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. resolutsioon on vastu võetud härra Weber palus sõna. härra president, lugupeetud kolleegid me kõik tunnetame, kui oluline see teema on ja sellepärast ma tahaks tänada kõiki kolleege, kes on äh, selle nimel töötanud kuna parlament võttis täna vastu olulise otsuse, me tahame kahe riigi lahendust, me tahame demokraatlikku rahumeelset Iisraeli, keda kõik palestiinlased tunnustaksid ja me soovime sõltumatut Palestiinat, keda tunnustaksid Iisrael ja Euroopa ning teiseks, lugupeetud kolleegid, me väljendasime täna seda, et see Palestiina riigi tunnustamine on protsessi lõpp, ei ole mingit äh, see tuleb protsessi lõpus, et ei ole mingit äh, tingimusteta tunnustamist, vaid see tuleb alles äh, protsessi lõpus. tegemist on väga suure edusammuga ja ma tänan teid kõiki. härra Pitella, teie soovisite ka sõna, palun, palun tehke kiiresti. suur tänu, juhataja, ka mina arvan, et tegemist on ajaloolise päevaga, et parlament on osalenud väga olulises hääletuses, e, toimuvad vabad läbirääkimised e, ja e, kõrvale jäetakse fundamentalistid. minu fraktsioon on töötanud väga tasakaalustatud, see ei ole ühe poliitilise fraktsiooni võit, vaid see on Euroopa Parlamendi võit, sest fraktsioonid töötasid käsikäes lugupeetud president, ka mina tahaks väljendada seda, et minu fraktsioon on nädalaid ja kuid selle hääletuse nimel tööd teinud, me oleme otsustanud ähm, tugeva hääletustulemuse nimel äh, toetada seda äh, taotlust, ehkki meil on väga suuri probleeme sellega, et äh, see tunnustamine on seotud äh, eeltingimustega, see meie meelest on problemaatiline, see on halb ja meie arvame, et Palestiina riigi tunnustamine on äh, rahuläbirääkimiste eelduseks, mitte vastupidi. no Rivoli, Verhofstadt. härra Verhofstadt, palun. kõigepealt ma tahaksin tänada neid, kes tegid koostööd selle resolutsiooni koostamise nimel ja eh, rohkem kui viissada eh, parlamendisaadikut toetasid seda. ma arvan, et praegu ei ole aeg hakata individuaalseid interpretatsioone siin välja tooma. oluline on see, et lõpuks on parlament koostanud oma positsiooni ja see saadab eh, välismaailma selge Eh, signaali, et me oleme tagasi selle tähtsa teema juures ja teiseks kõige olulisem asi selle eh, eh, resolutsiooni puhul on see, et me anname mandaadi proua Margarinile, et ta saab selle teemaga edasi tegeleda, tal on seda vaja, aitäh. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin ka oma fraktsiooni nimel öelda, et tegemist oli väga tõsise, väga põneva hääletusprotsessiga, kuni me eile hääletasime kompromissi poolt ja kui me tahame seda saavutada, kui Euroopa Parlament tahab selles küsimuses sümboolselt sõnumit välja saata, kui me tahame saavutada seda, millest rääkis Kiefer Hofstad, et Euroopa koos proua Mogheriniga ta-, pöörduks tugevamana tagasi sinna läbirääkimiste protsessi, siis ei ole mingit kasu, kui me pöördume tagasi vanades, vanade ideoloogiliste vastanduste juurde ning me peaksime koos lugema üle teie kõne selleks, et parlament järgnevatel kuudel ühtselt toetaks proua Mogherinit, aitäh! non è riaperto il dibattito sulla questione. ma arvan et me ei peaks nüüd siin arutelu eh, sellel teemal jätkama. Eh, me andsime praegu fraktsiooni juhtidele eh, võimaluse öelda, mida nad tahavad, aga mulle ei meeldi, kui mind katkestatakse. praegusel hetkel meil ei ole tegemist aruteluga, ma andsin sõna fraktsioonide juhtidele. tegelikult asi ei puuduta praegu üldse Palestiina ja Iraani, Iisraeli küsimust. aga teie arvate, et e, me peame järgima e, reegleid. aga minu kolleegi siin praegu karjuti maha täpselt samade antidemokraatlike häälte poolt. aga just e, paari nädala eest kirjutas ta Somaalimaa tunnustamise kohta ja talle öeldi, et Euroopa Komisjon, tal ei ole ei võimu ega õigust eh, mingisuguseid eh, riike tunnustada, samasugune õigus puudustab, puudutab kõiki liikmesriike ja praegusel hetkel oleme me tegelenud samasuguse teemaga ja ma igatahes mina palun, et eh, teie selle hääletuse tühistaksite, sellepärast et Euroopa Komisjon ütles, et niisugust võimu Euroopa Liidul ei ole. Äh, härra Kallen, suur tänu. minu fraktsioon, nii nagu paljud teised fraktsioonid, äh, arutasid seda teemat ja äh, paljud arvasid, et ikkagi liikmesriigid, mitte Euroopa Parlament ei peaks tunnustama Palestiini riiki. praegusel hetkel me hääletame ja nüüd me peame ütlema sõnaselgelt, kui me tõepoolest tahame saavutada pikaajalist rahu, siis kõik parteid, kõik osapooled, kes eh, osalevad selles konfliktis, peavad eh, oma rolli täitma eh, Hamas peab eh, loob, tunnustama Iisraeli ja Iisrael peab tulema tagasi kuuekümne seitsmenda aasta piiridesse ja alles sellisel juhul me võime rääkida kahe riigi eh, konflikti lahendamisest. nüüd härra äh, äh, Farage, ma ütleksin teile, tegemist ei ole mitte õigusloomelise tekstiga, vaid siin eh, lihtsalt Eh, on tegemist teist toopi dokumendiga ja nüüd läheme edasi järgmise resolutsiooni juurde, see puudustab Euroopa terase tööstustöötajate ja tööstuse kaitsmist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me jõuame eh, eh, kolme poliitilise grupi poolt erast, esitatud fraktsioonile muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudat-, suuline muudatusettepanek pärast paragrahvi üksi ära äh, tomata. suur tänu. mina paluksin, et Taranto nimi tõmmataks sellest tekstist maha. seal on eh, väga palju õnnetusi, seal on eh, ettevõte, mis ei ole majanduslikult jätkusuutlik, asi on jõudnud kohtusse, eh, inimeste tervist kahjustatakse, asi on Euroopa kohus, kohtus. me peaksime eh, midagi tegema selle provintsi jaoks. kas keegi on vastu sellisele suulisele muudatusettepanekule? nelikümmend parlamendiliiget on sellise suulise muudatusettepaneku vastu, nii et me ei saa sellega leppida. hääletagem äh, algset muudatusettepanekut. esimene osa poolt. kes on esimese osa poolt? vastu? erapooletud? kontrollime tulemust hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud selle muudatuse teine osa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolmkümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas. La votatsioon. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaheksa Äh, kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. E, paragrahv üheksa, originaaltekst kahes osas, kes on poolt, esimene osa, teine osa, vabandust, e, e, ütles esimees, teine osa poolt, vastu, vastu, erapooletud, heaks kiidetud algtekst, e, kümnes paragrahv, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend pärast paragrahvi kaksteist nimeline hääletus, hääletus algab hääletus lõppes. tagasi lükatud. pärast kolmeteistkümnendat paragrahvi eh, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. originaaltekst kolmes osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast kuueteistkümnendate paragrahvi muudatus viis, hääletus algas, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tekst kiideti heaks. paragrahv seitseteist, muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt. palun hääletage vastu, erapooletud, heaks kiidetud kontrollime seda, aga mulle tundus, et see on heaks kiidetud. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, tagasi lükatud, teil oli õigus. aga te peate ikkagi kõik käsi tõstma, sest muidu on väga raske aru saada, kes oli poolt, kes vastu. paragrahv kaheksateist algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast kahekümne kolmandat muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, e, erapooletud, tagasi lükatud, neli pärast kahekümne seitsmenda paragrahvi poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast kahekümne kaheksandat paragrahvi muudatus kuus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud pärast kahekümne kahe, üheksandat paragrahvi teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut, kaks hääletus algas. hääletus lõppes. see on heaks kiidetud kui te ei tõsta kätt, siis on väga raske aru saada, mida keegi arvab. kaheksateistkümnes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud. muudatus nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sedagi. hääletus lõppes. tagasi lükatud pärast kolmekümnendat lõiget poo-, number kolm poolt, vastu, erapooletud. peame jälle kontrollima, sest te ei tõsta käsi, mina ei näe, kuidas asjad on, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud Äh, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitsmeteistkümnendat, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud paragrahv kolmkümmend üks, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend üks, pärast kolmekümne esimest lõiget poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse puudutab kolmekümne neljandat poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud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 kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu. mulle tundub, et lükati tagasi. nüüd kolmekümnes muudatusettepanek poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend, kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime esimest muudatusettepanekut pärast põhjenduspunkti L. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me hääletame tervet resolutsiooni, kes on poolt vastu, erapooletud. tundub, et läks läbi, aga me peame seda kontrollima. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud Passiamo alla proposta di risoluzione ja jätkame resolutsiooni ettepanekuga libekomisjonilt, mis puudutab olukorda Vahemerel ja Euroopa Liidu tervikliku rändekäsitluse vajalikkust. artikkel neli algtekst, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. pärast artiklit neli muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud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 hääletamine on lõppenud. vastu võetud ning äh, nüüd muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, kes on poolt. ja kontrollime seda, hääletus alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. ja põhjenduspunkt B, muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. ning resolutsioon tervikuna, kes on poolt kes on vastu, kes jääb erapooletuks. sellega on see resolutsiooni ettepanek vastu võetud. Äh,